komisjon liiguvad edasi selle strateegia edasiarendamisel. suur tänu, härra Tali, sellega oleme me eh, selle teema lõpetanud, hääletus toimub eh, kolmapäeval. nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on Koh ja Ženelova raport, see puudutab e-kooli, see on uus numbrile sada kaksteist valitud hädakõnede teenus kodanikele ja nüüd saab kumbki raportöör kõneaega neli minutit. proua president, tuhanded inimesed oleksid täna elus või ei elaks vähemalt vigastatuna, kui pärast õnnestust oleks hädaabiteenus nende juurde eh, kiiresti kohale jõudnud selle esimese kuldse tunni jooksul, nii nagu seda nimetatakse ja eh, nüüd me oleme jõudnud niisugusele süsteemile lähemale. me tahame, me ei suuda oma süsteemiga eh, ära hoida õnnetusi, kuid me eh, suudaksime automaatse kõnega hädakesk-, hädaabikeskusesse hoida inimesi paremini elus meil on siin vaja õiget tasakaalu. näiteks kui on eh, juhtum selline, et inimene ei suuda eh, eh, sõidukis ise kõnelda, siis saab ta häirekesku-, siis helistatakse häirekeskusesse automaatselt. Oh, kui juhtub niimoodi, et Eh, et me peame tegelikult mõtlema ka mobiiliteenustele eh, andmekaitse seisukohast. meie jaoks on oluline, et oleks niisugune süsteem, mis oleks nii automaatne kui mida oleks võimalik kasutada ka, eh, ka automaatselt. nii et info jõuab häirekeskustesse ja et tõepoolest tuntakse see kõne ära kui hädaabikõne. oluline on äh, tagada see, et hädaabiteenuseid eh, pakutakse kiiresti. see süsteem, mida me tahaksime praegu välja pakkuda, mida nimetatakse e-kooliks, eh, kasutaks ühte numbrit, see on sada kaksteist, see töötaks terves Euroopa Liidus, see on tasuta number meil on äh, vaja kasutada ka äh, sellist tehnoloogiat, mis võimaldab koostalitusvõimet, selleks on vaja erilist arhitektuuri ning äh, tulevikus on võimalik kasut-, sellele lisada teisi intelligentseid süsteeme, näiteks liiklusandmeid ja nii edasi Eh, autotööstus on teinud eh, ära palju selleks, et oleksid hädaabikõne erateenused, aga nüüd see e-kool süsteem oleks niisugune, mis eh, võimaldab kõikidel kasutada seda süsteemi, kui nad niimoodi, kui nad seda tahavad ning see võimaldaks meil rakendada niisugust süsteemi kus võib-olla on vaja eh, ikkagi mingisugune tasu sisse seada, näiteks eh, kindlustuse eesmärkidel. igatahes me peaksime selle süsteemi elluviimisel eh, edasi liikuma üsna kiiresti ja me ei tohiks siin viivitada. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja, proua Semelova suur tänu. ma arvan, et e, selle süsteemi sisseviimise osas tuleb väga huvitav arutelu. seitsmekümnendatel aastatel me rääkisime sellest, et e, vaja on turvavööd sisse viia, ka siis arutati asju e, väga elavalt, aga nüüd me teeme järgmise panuse ohutuse suurendamiseks oma e-kool süsteemiga. kui nüüd asjast lihtsalt rääkida, siis asi on niimoodi, et kui juhtub õnnetus, siis eh, helistatakse automaatselt numbrile sada kaksteist, isegi kui te olete teadvuseta. see e-kool eh, teavitab otse kohe eh, siis häirekeskus sellest, et on juhtunud õnnetus, annab õiged koordinaadid Eh, õnnetuse tolmumiskoha kohta ja niimoodi on võimalik eh, päästa tuhandeid elusid. ja see aitab vältida ka eh, invaliidistumist e. e-kooli sisseviimine kõikides riikides Euroopas, kõikides äh, autodes äh, Euroopas mm, oli ekspertide arvates väga oluline äh, turvameede ja praegu on selgunud, et eh, niisugune vabatahtlik eh, süsteemi sisseviimine ei toimi ainult, ainult eh, pool protsenti autodest on varustatud niisuguse süsteemiga. Need erateenused, mida praegu pakutakse, ei kata tervet Euroopat ja kuna nüüd see vabatahtlik süsteem ei eh, toimu, siis eh, komisjon on ette näinud kolm dokumenti, ainult esimene nendest on eh, avaldatud. see puudutab liikmesriikide tegutsemist ja siis raadiooperaatoreid. see käsitleb just selle e-kool süsteemi seda automa-, seda autodesse paigutatavat osa ja see on siis esimene regulatiivne samm selle süsteemi sisseviimisel. ma olen täiesti veendunud, et transpordikomisjon eh, toetab eh, et transpordikomisjoni ettepanekut toetatakse parlamendi poolt ja me tahame öelda komisjonile, et selle teemaga enam venitada ei saa. oluline on see, et aastaks kaks tuhat viisteist saaksid ehm, kodanikud kasutada igal pool Euroopas e-kool süsteemi. see peab toimima igal pool Euroopas. see aitab säästa elusid igas üksikus eh, riigis ma tahaksin tänada oma kaasraportööri, ma tahan tänada ka e, kõiki teisi, kes selle töö tegemisel e, kaasa lõid ja me saavutasime tõepoolest tasakaalustatud tulemuse. meil on väga palju kõnesoovijaid, sellepärast me ei saa kõikidele sõna anda, aga me alustame proua Roitovast suur tänu. tegelikult eh, see sõltub sekunditest, kas inimesed kaotavad elu või mitte ja me oleme juba aastaid eh, kutsunud üles eh, luua niisugust süsteemi, mis aitaks inimesi kaitsta Euroopas, et saaks reageerida kiiremini ja oluline on ka, et eh, paraneb sellise süsteemi kasutuselevõtus üldse, liiklus üldse, sest et on olemas info eh, liiklusummikute kohta. ma tervitan seda fakti, et et autotööstus, et telekommunikatsioonitööstus ehm, võtab niisuguse üle-euroopalise süsteemi kasutusele kohustuslikuna ja et see süsteem on eh, on tasuta ja see on lisaväärtus Euroopa integratsioonile. ma loodan, et komisjon tegutseb kiiresti. suur tänu kõigepealt ma tahaksin tänada eh, eh, raportööre ja transpordikomisjoni selle töö eest. Eh, oluline on see, et süsteem rakenduks aastaks kaks tuhat viisteist ma tõepoolest loodan, et sellest saab niisugune eeskuju kõikideks ehm, õigusloomelisteks ettepanekuteks e. e-kool süsteem tegelikult maksab vähem kui ähm, sada eurot, kui ta on uus ja niimoodi me säilitame Euroopas kaks tuhat viissada elu aastas, mis on äärmiselt oluline. ja tõepoolest see e-kool süsteem peab põhinema sellel hädaabinumbril sada kaksteist. me loodame, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, saadakse sellega ühele poole igal Euroopa Liidu kodanikul peab olema õigus ennast niimoodi kaitsta. suur tänu ja nüüd on sõna proua Sinclairil. aga proua Sinclair ei ole kohal ja sellepärast proua Zaborska. suur tänu, mm, härra president. see teema, mida antud raportis käsitletakse, on väga oluline see peaks aitama kaasa päästeteenistuste töö tõhustamisele, Euroopa kodanike aitamisele, kes on sattunud kriisiolukorda e. E-kool süsteem, mis katab tervet Euroopat, näitab seda, et liikmesriigid suhtuvad asjasse tõsiselt. ma räägiksin sellest, mis on juhtunud minu koduriigis. näiteks meil on eh, terves riigis korraldatud eh, koolitus eh, inimestele, kes töötavad päästeteenistuses just nimelt eh, äärmiselt oluline on inimeste koolitamine, me koolitame neid keele alal, me eh, koolitame neid Euroopa Liidu ametlikes keeltes ja ka kohalikes keeltes ja oluline on IKT koolitus ning seda finantseeritakse Euroopa Liidu rahadest. proua Pendergast eh, õnnetused maanteel tõepoolest tapavad inimesi väga palju ja nii nagu mu kolleegid on eh, öelnud, on tõepoolest eh, vaja midagi ette võtta. aga Euroopa Liit on tegelenud selle süsteemiga juba kümme aastat, mitte midagi pole juhtunud me oleme selles osas läbi kukkunud, me tõepoolest ei ole suutnud igale poole viia seda eh, elupäästvat tehnoloogiat ja sellepärast olen ma väga tänulik eh, kolleeg Kohile ja Selenovale, et nad selle teema uuesti üles võtsid, et eh, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks midagi muutub, tõepoolest komisjonil on vaja midagi teha, on vaja seadusandlust selleks, et süsteem Eh, käivituks eh, sest eh, eriti kui me räägime maapiirkondadest, siis niisugune süsteem võimaldab reageerimisaega vähendada poole võrra ning ma tõepoolest ootan seda ettepanekut, mis meie ees varsti seisab. suur tänu. ja nüüd proua Tikau. suur tänu, härra president, härra volinik kahe tuhande kümnendal aastal umbes kolmkümmend üks tuhat inimest eh, surid Euroopa teedel, eh, poolteist miljonit inimest said eh, viga tohutus hulgas liiklusõnnetustest, um-, mis teedel oli. nüüd e-koolsüsteem tõepoolest aitaks mm, päästa inimeste elusid ja see sada kaksteist eh, teenus peaks olema automaatselt kõikidele kättesaadav, kui eh, erateenused, eh, hädaabikõnede erateenused teatud riikides ei tööta, see oleks tõeline innovatsioon Euroopa Liidu tasemel. No, näiteks Galileo aitavad väga tõsiselt kaasa hädaolukordade lahendamisel maanteedel ja see annab võimalusi rakendada uusi rakendusi. nüüd avatud mikrofon on lõppenud ning ma annaksin sõna volinik Kallasele, kes teeb kokkuvõtte härra juhataja, austatud parlamendiliikmed, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti TRAN ja INCO komisjone ning raportööre proua Sanna Jensalovat ning härra Kochi nende töö eest, mis on tootnud sellise olu-, suurepärase raporti e-kooli valdkonnas e. e-kool on üks kuuest ITS direktiivi prioriteedist ning panustab märkimisväärselt sellesse, et paraneks äh, päästmise tõhus, tõhusus ning kiirus. Euroopa ülese äh, e-call teenuse sisseviimine, mis põhineb üks, üks, kaks numbril, on äh, komisjoni jaoks kõrgeks prioriteediks ning oleme selles suunas töötanud juba mõned aastad tervitan te parlamendi selget toetust, mis väljendus ka selles raportis, mille osas te hääletate homme. pärast äh, seda, kui septembris kaks tuhat üksteist võeti mobiilioperaatorite soovitus vastu, on ettevalmistusel veel kaks seadusandlikku meedet ja eesmärgiks oleks, et teenus hakkaks töötama aastal kaks tuhat viisteist. ettepanek määruseks äh, Äh, selle, selle sõiduki sisese osa puhul, seda hetkel valmistatakse ette ning see esitatakse Euroopa Parlamendile ning nõukogule lähikuudel. Äh, selleks, et uuendada äh, häirekeskusi, selleks, et mil võetakse vastu suunised IT-s direktiivi raames ja need on jõudnud peaaegu lõpule, ekspertide abiga, kes on tulnud igalt poolt Euroopast. komisjon korraldab viimase ekspertide koosoleku homme. see raport nõuab, et äh, see viidaks sisse kohustuslikult ning äh, äh, loob teed harmoniseeritud e-call teenuse sisseviimiseks, mis põhineb üks, üks, kahel ja see on selge sõnum kõikidele huvitatud osapooltele. usume, et e-call'i kohustuslik rakendamine muudab kulud äh, mõistlikuks kõikidele osapooltele tänu mastaabi säästule ja see saab kättesaadavaks mitte ainult kõikidele Euroopa kodanikele, vaid ka Euroopa tööstusele. teeme omalt poolt kõikvõimalikud pingutused selleks, et tagada, et e-kooli vajalikud elemendid ähm, on äh, käivitatavad äh, selleks ajaks, kui e-kool peaks kohustuslikult rakenduma nagu raport ette paneb, toetab komisjon ka teadlikkuse tõstmise ning harimise kampaaniaid selleks, et tagada e-kooli korralik kasutamine. jätkuvalt edendame e-kooli platvormi avatust ning äh, üritame tagada seda, et äh, tarbija valik ning aus konkurents on tagatud. tahaksin veel kord tänada Euroopa Parlamendi jätkuva toetuse eest, mis on äh, olnud e-kooli rakendamisele, selleks et meie maanteed muutuksid turvalisemaks toome koos e-kooli oma kodanikele selleks, et äh, säästa väärtuslikke elusid, aitäh. suur aitäh, härra volinik, see debatt on lõppenud, hääletamine toimub homme kell pool üks. järgmine päevakorrapunkt, proua Roodi Gratsa-Tsogoropolo raport Euroopasse investeerimise atraktiivsus. alustuseks annan sõna